you, colleagues. May I ask you to take seat? kallid kolleegid, võtke palun istet. As you know. nagu te teate, siis Econi komisjon palus ähm, volikogu kandidaadilt Hillilt lisateavet selleks, et oma hindamine lõpule viia seetõttu volinikukandidaat on vastanud mõningatele eh, lisaks esitatud kirjalikele küsimustele ja tänane kohtumine on selline, kus meil toimub eh, lisakuulamine, arvamuste vahetus eh, nendel teemadel, mida on kirjalikult palutud lisaks selgitada meil on äh, selleks kõigeks ainult poolteist tundi aega täna ja seetõttu ma palun kõikidel kolleegidel äh, pidada kinni kolmeminutiliste slotide põhimõttest ja ma tahaksin kolleegidele meelde tutvada ka seda, et äh, selle kohtumise eesmärgiks on pidada arvamuste vahetus nendel teemadel, mida on tõstatatud just kirjalikult ehk siis me hakkame arutama eh, neid eh, lisaküsimusi ja neile antud selgitusi. annan kõigepealt sõna volinikukandidaat Hillile, et ta saaks eh, kümne minuti jooksul esineda avasõnavõtuga, pärast seda on meil kakskümmend neli küsimust minut, äh, üks minut küsimuse jaoks, kaks minut vastuse jaoks, kolm minutit siis iga küsimuse jaoks kokku ning äh, pärast seda on volinikukandidaadil kolm minutit aega äh, arutelu kokku võtta, seda kohtumist kantakse üle ka veebis ja nüüd annan sõna härra Hillile selleks, et ta saaks esineda oma avasõnavõtuga.